Uh, dear friends, ladies and gentlemen. head sõbrad, daamid ja sõbra, daamid ja härrad, kuuskümmend sekundit välja, siis alustame koosolekuga, ehk siis palun istuge maha, sest me alustame peatselt. ja kui võimalik, siis palun istuge ka nõunikud rahvapartei nõunikud, palun istuge teie ka maha. From... ja palun kõik teised istuge ka maha. vaata neid CR-i inimesed siin, istuge palun. okei, <laughs> okei, sorry, sorry, sorry. head sõbrad ma tahaksin nüüd sellist vaikset õhkkonda, sest mul on teile väga tähtis teadaanne. Everybody is listening? Great. One thirty. Today, one thirty. täna alustame eh, Energialiidu parlamentaarse plenaari koosolekuga ja meie Lääne-Balkani kolleegid kuuest riigist, ka Gruusiast, Moldovast ja Ukrainast tahavad meiega täna kohtuda, need on nende parlamentide esindajad. viimane kord, kui selline äh, asi toimus, siis tulid kohale inimesed tuhandete kilomeetrite kauguselt, võib-olla seitsme tuhande kilomeetri kauguselt ja siis oli kohal kaks inimest Euroopa Parlamendist, ma ei hakka ütlema, kes need kolleegid olid, aga mitmed mitmed inimesed, kes kohale tulid, olid idapoolsetest liikmesriikidest ja ITRE-st ei olnud peaaegu kedagi ja me peaksime ikkagi vastutust kandma siin, sest et aastal kaks tuhat viis me Euroopa Parlamendi nimel alustasime selle algatusega. ja üheksa riiki meie naabruskonnas proovivad eh, üles ehitada samu reegleid, mis meil Euroopa Liidus on. ehk siis eh, see oleks kolmekümne seitsme või kolmekümne kuue riigi energialiit, oleneb siis, kuidas lugeda. aga palun, kui see toimub, siis olge vähemalt viisteist või kakskümmend minutit kohal enne koosolekut tuleb ka selline väike lõunaine, ehk siis võite kohale tulla kella üheks, äh, et äh, midagi näksimist saada, et ei pea isegi minema lõunapausile. tulge viieteist minutiks, kahekümneks, kolmekümneks äh, minutiks, ehk siis see toimub kell ühest, kella ühest kahe kolmekümneni, siis kaks kolmkümmend lähme edasi ITRE koosolekuga ja nüüd siis äh, hääletused, kõigepealt testhääletus, hääletus on alanud. And please press the button. palun vajutage nuppudele. praegu ei ole veel piisavalt kolleege hääletanud. Now fifty two, we need peaks olema kolmkümmend kolm, nüüd on kolmkümmend neli kas siis tõesti ei ole kedagi kohal? või süsteem ei tööta ah,? Mine, mine is not working. paistab, et minu nupp siin ei tööta või kaart ei tööta, ütleb härra esimees. What is going on? Oh no, okei okay., okei okay. uh,, thank you very much. aitäh, hääletus on lõppenud väga hea. aga hakkame peale. arvamuse projekt Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute kontrollisüsteemi kehtestamiseks. meie raportöör on Reinhard Pütikofer ja kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm, osade kaupa hääletus kuue taotlusel tekst, mis puudutab keskkonnastandardeid, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kontrollime. kuusteist ja hääletus on lõppenud vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud. kaks A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks D poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaks B poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. jaa. või kontrollime, selge. Four. One six four. sada kuuskümmend neli. And I close the vote. hääletus on lõppenud Rejected. tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Yes, of course uh,. It's um, amendment one six five. sada kuuskümmend viis. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kaks C kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi, äh, vastu võetud. kolm A poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks, kolm B poolt, vastu, vastu võetud, kolm D poolt, vastu, vastu võetud, kolm E poolt, vastu, erapo-, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, sada üheksakümmend kaks Euh, mulle tundub, et äh, sada kaheksakümmend viis alates teisest osast jäi hääletamata. jah, teil on õigus, vabandust. muudatusettepanek sada kaheksakümmend viis, teine osa. jah, sest see on siin hallilt, teil on õigus, tuleb hääletada. ehk siis komp-, sada kaheksakümmend viis, teine osa, tõesti, siin on eh, juhtum selline, poolt, vastu, kontrollime palun. We check this amendment. kontrollime, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kolm E, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolm F poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Not twenty three, no, no. two oh eight kakssada kaheksa osade kaupa hääletus. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime. esimene osa. Oh kakssada kaheksa, esimene osa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime, jah? jaa. jaa. Part two. teine osa, hääletus on lõppenud. Rejected. tagasi lükatud, kakssada üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu kontrollime seda ei ole päris selge. kakskümmend neli. ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kaheksa ja kakssada kolmkümmend kaks identsed koos hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaks, kolm, kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kaks, kolm, neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid. Äh, kontrollime seda. kolmkümmend muudatusettepanek ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kuus A poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus B poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud uh,. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kontrollime, kakssada seitsekümmend üks, kakssada seitsekümmend üks. I close the vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitse A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse B poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse C poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime, kontrollime. nelikümmend kaks. And I close hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss seitse D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitse E poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitse F poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime kolmsada oh kuus, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksa A kompromiss poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa B poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksa C, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa D poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, mm, erapooletuid vastu võetud, kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, vastu võetud, kolm, sada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime, viiskümmend üheksa. I close the vote. hääletus on lõppenud. Rejected, sixty in favor. tagasi lükatud, kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja kuuskümmend kolm kontrollime. hääletus on lõppenud accepted. vastu võetud, kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime, kuuskümmend kuus. We check sixty six and I close the vote. hääletus on lõppenud. Rejected tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud seitsekümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, seitsekümmend kolm. Three. I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, see, kontrollime, seitsekümmend neli. I, seventy four, we check seventy kontrollime seitsmekümne neljandat ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid äh, vastu võetud, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, kontrollime, kaheksakümmend viis. And I close the vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt vastu. kontrollime. üheksakümmend kaheksa. I close the vote. ja hääletus on lõppenud. Rejected. tagasi lükatud sada poolt vastu. kontrollime. et ikkagi päris kindel olla. I close the vote hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu. kontrollime. Amendment H. muudatusettepanek kaheksa, kaheksa. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud uh,. Compromise nineteen in favor üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt vastu, kontrollime, sada kolmkümmend kolm sada kolmkümmend kolm. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ja lõpphääletus muudatusettepanekutega koos, arvamuse projekt, loomulikult nimeline hääletus. ja kui kõik on hääletanud, siis hääletus on lõppenud. okei okay, uh,, congratulations. õnnitlen raportööri. hääletus on lõppenud suure häälteenamusega on see vastu võetud. järgmiseks isikuandmete, isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus, meie raportöör on härra Stislav Karasnodebski, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime, kuuskümmend kolm. And I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, kontrollime kuuskümmend neli, kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend neli And I close it. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, muudatusettepanek kolmkümmend kolm. And I close the vote. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu kontrollime. kolmkümmend viis, kolmkümmend viis. And I close the vote. ja hääletus on lõppenud. Reject. kompromissi. tagasi lükatud, kompromiss kuus, poolt, vastu, äh, vastu võetud nelikümmend üks, kas on pool, ei kontrollime, kontrollime siiski. nelikümmend üks hääletus on lõppenud. on vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, nelikümmend kolm. muudatusettepanek nelikümmend kolm. And I close the vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. And I close the vote. hääletus on lõppenud ja massilise häälteenamusega on see vastu võetud, õnnitlen raportööri järgmine punkt, keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul, raportöör on Marisa Matias ja kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada neli, sada kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid nelikümmend, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, eh, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud või kas äkki peaks plokina hääletama seda kõike siin, ei, viiskümmend kolm poolt, vastu, viiskümmend kolm, kontrollime. vabandust, ütleb härra esimees. viiskümmend kolm ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, äh, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime kuuskümmend kaheksa. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kuus poolt, vastu vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kolm vastu, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja lõpphääletus. nimeline hääletus loomulikult. Language in quality keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul on Mattiase arvamus ja proua raportöör, õnnitlen teid. nüüd siis järgmine punkt, eeskirjad ja üldpõhimõtted, ähm, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrollimehhanismi, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes väga tähtis teema. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, äh, kontrollime kompromiss kaks, kompromiss kaks. I close the vote. hääletus on lõppenud, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, kontrollime, kompromiss neli. Compromise four. And I close. ja hääletus on lõppenud see on vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu. ei, kontrollime, kompromisse peab ikka kontrollima. ehkki tõenäoliselt on see küll vastu võetud, aga kontrollime. I close the vote. hääletus on lõppenud. ja on vastu võetud, loomulikult. edasi kaheksateist, kes on poolt, vastu kontrollime, see ei ole ka päris selge. kaheksateist. kaheksateist ja seitse, nüüd me hääletame koos muidugi, jah, ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. hääletasime koos seitsmenda muudatusettepanekuga, kuivõrd neid tuleks koos hääletada. edasi nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletuid ja kontrollime seda ka, nelikümmend seitse, nelikümmend seitse. I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, kontrollime, üheksateist hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu. aga kontrollime kakskümmend. Please raise your hands because I ja palun tõstke käsi märgatavamalt, aga nüüd kakskümmend hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, kontrollime kompromiss kuus. kompromiss six. And I close the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt äh, ja nelikümmend kaheksa ja kaheksa koos, kes on poolt vastu, kontrollime seda. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus. nimeline hääletus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud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 Thank you, ladies and gentlemen. jah, suur tänu, daamid ja härrad. nüüd läheme edasi komisjoni koosolekuga. our rapporteur uh,, kolleeg Jens Gaier. raportöör Jens Gaier ei ole veel kohal. nii et äh, seetõttu peame natuke ootama. aga teisalt siis äh, üldraportöör äh, üheksateistkümnenda aasta eelarve kohta on siis kolleeg siin, Daniele Vietti, suur tänu, aga praegu ootame siis Jens Kaierit, kes loodetavasti peagi kohale jõuab, nii palju kui meie teame, peaks olema kavas. jah, äh, Mr Paul Rubik, palun Paul Rubik. This is very good time for <laughs> Yes, uh, I wanted to remember that muude küsimustel, jah, tahtsin meenutada, et seitsmeteistkümnendal äh, mail on äh, siin äh, volinik ja ma sain ka STS Foorumi, äh, foorumi kohta äh, Kyotos vastuse äh, ja kas kolleegid seitsmeteistkümnenda mai ähm, pärastlõunal saaksid kohal olla, siin tuleb arutelu siis konkurentsi teemal, nii et ma arvan, et meil on siin öö, öö, ja Äh, volinik tuleb siis äh, siia ja ma arvan, et oleks äh, väga tore, kui me siis selle kiire menetlusega alustaksime tol päeval, me võiksime siis mõtiskleda strateegilise otsustamise üle, kuna selge on, et Euroopa Parlament võitleb selle FPE-st ja mm, ma arvan, et üldiselt võiks olla siis hea võimalus tol päeval näidata, et ITRE on selles arutelus juhtivas rollis. suur tänu, kolleeg. tõsi, neljapäeval, seitsmeteistkümnendal mail on meil siin Äh, rahvusvahelise koostöö kohta siis FP üheksa äh, teemal äh, arutelu ja Paul Rubik ja siin on ka Jaapani esindaja muuhulgas plaanis osalemas. nüüd on Jens Kaier kohale jõudnud, me saame alustada ja teemaks on siis arvamuste vahetus Daniel Viotiga, eelarvekomisjoni raportööriga. ja meie raportöör eh, Jens Kaiers eelarve küsimustes meie komisjoni poolt. nagu tavaliselt, siis ehm, mai lõpuks jõuame siis selle eelneva menetlusega eh, ühele poole ja ITRE komisjon äh, võiks siis anda oma äh, äh, arvamuse siis mandaadi kohta kirja kujul, see on üsna tavapärane, kuna üldiselt meil ei ole nii palju aega, et eraldi arvamust koostada, aga me saadame eelarvekomisjonile mm, kirja ja E ITRES siis on planeeritud hääletada kümnendal juulil ja resolutsioon siis äh, äh, res-, siis septembrikuus, kahekümne neljandal. nii et äh, mis puudutab siis pilootprojekte ja ettevalmistavaid küsimusi, siis saatke oma ette, oma ettepanekud siis kahekümne neljandaks aprilliks, mis tähendab, täna on see tähtaeg, nagu selgub nii et äh, aeg on maa ja ilm, nii et hakake siis äh, mõtlema sellele. suur tänu, head kolleegid, et äh, kohale äh, tulite ja teavitan liikmeid ka sellest, et kõigepealt äh, saab sõna äh, raportöörina äh, kolleeg Viotti ja seejärel siis meie raportöör härra Kair äh, nii et ähm, palun, härra Vjoti eelarvekomisjonist. Mm, suur tänu. suur aitäh, et kutsusite mind äh, siia komisjoni, kes tahtis siis mind siin ära kuulata ja selle vähese ajaga siis käsitleksin äh, mõnda olulist küsimust. ja Ehm, mis puudutab menetluste meetodit, et äh, ma kavatsen äh, teha koostööd kõigi komisjonidega, kõigi parlamendi liikmetega, et nii palju kui äh, võimalik, siis eelarvega seotult oleks meil võimalikult laialdane mandaat. ja et parlamendis oleks meil siis ühine äh, seisukoht tuleb ka lepitusmenetlusse nõukoguga ja just teie eh, komisjonil on siin väga tähtis eh, roll mängida. Te olete eh, saanud kõik tutvuda selle dokumendiga mis olid siis märtsikuus hääletatud ehm, põhijooned seoses eelarvega ja nägite siis ka, et äh, teie äh, küsimustes, küsimustel on seal oluline roll. ja endastki mõista, siis äh, räägin siin üldistest prioriteetidest ja hea meelega kuulan siis ka teie prioriteetidest mm meil on hea koostöö härra äh, Kairiga olnud ka selles äh, töös. ja üldiselt teie komisjon on meie komisjoniga head koostööd äh, teinud. nüüd siis üks A ehk siis Horisont kakssada kaks kakskümmend ja Kosme programmide äh, Äh, finantseerimine, mis puudutab seda esimest, siis äh, on meil tarvis äh, just ähm, piisavalt vahendeid, et teadusuuringuid rahastada ja siis ka kaasava ühiskonna algatused ja kõik VKE-dega seotud algatused ja mis puudutab kosmet ja seal läbiviidavaid tegevusi, eh, siis tuleb siis tagada rohkem investeeringuid, kompe-, eh, konkurentsivõimet eh, suurendada ja toetada siis teadlasi, toetada, et nad saaksid erinevaid algatusi pakkuda. ja siis on veel intelligentsed nutikad võrgud ja Äh, äh, energiavaesuse vastane äh, võitlus ja endastki mõista, et saada parimaid tulemusi, siis siin tuleb just keskenduda Horisont kakskümmend kakskümmend projektidele. on ka EFSI programmid meil on ähm, tarvis äh, siis äh, tagada seda et, et kakskümmend protsenti äh, eelarvest läheks keskkonna küsimustele, siis ähm, meie arvates on siin kaks väga olulist asja. esiteks kaitsetööstuse areng ja selle uue programmi mm, Mm, arendamise puhul on just oluline, et äh, selleks ei võetaks vahendeid mujalt, äh, vaid me lähtume sellest, et kui on uus algatus, siis on tarvis ka uusi vahendeid selleks äh, ette näha. nii et äh, siin pikaajalistele programmidele on tarvis äh, jätkusuutlikku rahastamist ja et siis võtta arvesse kodanike, teadlaste ja nii edasi äh, vajadusi. ja viimaks äh, agentuuride äh, uued äh, finantseerimisvahendid, et siis tuleks ka rahastada nende uusi pädevusi ja uusi algatusi. Need oleks siis sellised põhilised küsimused, millele me oleme keskendunud, aga hea meelega kuulan ka teie äh, Äh, seisukohti, et need arvesse võtta, suur tänu! aitäh kolleegile, kas siis annaksin nüüd sõna äh, Envi raportöörile äh, Jens Kairile, palun, suur aitäh! ja tõepoolest on nii, nagu kolleeg Vioti juba ütles, et me mõlemad oleme eelarvekomisjoni me liikmed ja seetõttu mängime omavahel nagu veidi pingpongi. ja mul on hea meel, et äh, mõistetakse äh, tööstuskomisjoni spetsiifilisi vajadusi. ma tõepoolest vabandan hilinemise eest. ma olin tõepoolest õige asja pärast äh, hõivatud, sest eelarvekomisjonis just neil minutitel räägitakse läbi nõukogu ja komisjoniga lisaeelarve vastuvõtmisest selleks, et finantseerida Türgist saabuvaid põgenikke. asi on täpselt just selles, et kuidas jaotada koormat erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kuidas oleks võigada koguda veel kord kolme miljardit paljudele kolleegidele siin komisjonis kõlab see võib-olla veidi abstraktselt, aga komisjonil ei ole lõpmatuid võimalusi vabu vahendeid mobiliseerida. ja seda saab muidugi ka tööstuskomisjon ja tema liikmed väga hästi aru tuleks vastu võtta jaotuskava, mis ei oleks tegelikult äh, negatiivse mõjuga Euroopa Liidu eelarvele ja mis aitaks äh, tugevdada arutelusid teatud vahendite suurendamise kohta. Daniele Viotit me oleme tõsiselt tegevad eelarvepoliitilistes küsimustes, enamik Euroopa Liidu vahenditest on äh, paigas, kas põllumajanduspoliitika valdkonnas, äh, millele talupidajatel on õiguslik eeldus neid saada või on raha äh, kommunaalpoliitika nõnda öelda siseriiklikes ümbrikes mitmeaastase finantsraamistiku raames ja neile on lubatud teatud vahendid, nad teavad, palju vahendeid on neil kasutada. selleks, et tagada ühtekuuluvuspoliitika toimimine, mis siis üle jääb? Need on need vahendid, millele on komisjonil vaba juurdepääs ja need on äh, Horisont kakskümmend kakskümmend äh, ja Euroopa ühenduvuse programm Äh, need on eelarvekomisjoni eelarvevoliniku äh, tähelepanu keskmes. kolleegil Viotil on täiesti õigus, kui ta ütleb, et me oleme nii toimekad, mida öö, äh, seda üht-, mida ühtsemad me oleme. mis puudutab eelarvet, siis ma leian, et siin komisjonis ei ole väga palju erimeelsusi, ma eeldan me toetame äh, rõhuasetusi, millele härra Vioti juba viitas, see tähendab, Horisont kakskümmend kakskümmend on programm, mida ei tohiks mitte vähendada, vaid mille vahendeid tuleks suurendada. tõdesin teatud ehmatusega, et hetkel vaid iga seitsmes teadusuuringute programm Äh, saab meie toetuse osaliseks, me pole enamaks suutelised. toetus on suur, aga jätkuvalt iga väike, endiselt liiga väike ja seepärast võiksime vähemalt seitsmekordistada äh, Horisont kakskümmend kahekümnele suunatavaid vahendeid, kui meil oleks selleks vähegi võimalust niisiis, meil on vaja enamat ja mitte vähemat ja meil on vaja tugevdada Horisont kahtekümmet kahtkümmet. ja sellega seonduvaid programme, mis käivitati Horisont kakskümmend kakskümmend kaudu selleks, et äh, edendada äh, innovatsiooni ja arengut. kuivõrd see aga nii on, siis me ei tohiks asuma, asuda nõukoguga samale mänguväljale ja on liikmesriike, kes leiavad, et meil ei ole vaja mitte mingisuguseid vahendite suurendamist horisont kahekümne kahekümnele ja et siit tuleks pigem vahendeid ära võtta Euroopa kaitsetööstuse edendamise nimel ma leian, et kui me suudame kokkuleppele jõuda, siis on vaja täiendavaid vahendeid. see eh, ükste-, vastastikune programmide eesmärkide vastandamine on minu arvates täiesti vale lähenemine. meil on tarvis rohkem eh, euroopalik kõiki väärtusi, mida eelarve kaudu toetada. meil ees seisavad uued väljakutsed ja see tähendab seda, et me vajame täiendavaid rahalisi vahendeid selleks. me ei saa mängida nullsummade mängu, nagu see seni on olnud eelarvede puhul. see puudutab nii Connecting Europe Facility'd ja see kehtib ka paljude ametite kohta. kui me vaatame, äh, milline on siis see lõpptulemus, mida me eeldame, siis me peame taastama harmoniseeritud ja ühtlustatud arengu ja töötama äh, selle nimel, et ametid saaksid samasuunaliselt töötada on ju kokku lepitud, et parlamendi äh, halduskulud äh, ja kõigi Euroopa institutsioonide äh, ametite personal peab vähenema viie protsendi võrra kui aga tõepoolest üks või teine amet suutis tõestada, et neie ees seisavad täiesti uued ülesanded, ei pidanud ta seda tegema, aga see tähendas seda, et teised ametid pidid oma töötajaskonna arvukust vähendama. me oleme pidanud nõu erinevate peadirektoritega, nad on mulle öelnud, härra Kaier, te lihtsalt ei tea, kuidas asi praktikas välja näeb, me oleme oma võimaluste piirini jõudnud. seega on oluline, et me ühiselt koos liikmesriikidega, pean eeskätt silmas Frontexist, et seal on vaja loomulikult personali arvukust suurendada. ei ole ometi võimalik, et nad peaksid personali vähendama viie protsendi võrra. see oleks väga illusoorne lähenemine. samas on aga väga oluline et me tõepoolest toetaksime neid ameteid, mis on näiteks meie komisjoni seisukohalt väga olulised, et nad saaksid oma tööd teha. nii, nüüd härra Salini Rahvaparteist. jaa, aitäh, lühidalt ütleksin, et mm, kolleegide Äh, selgitused on head ja põhjalikud ja üks põhiline argument on see, et äh, meil ei ole tegelikult piisavalt manööverdamisruumi, äh, kuna suur osa eelarvest, nagu ütles raportöör, on juba nii-öelda paika pandud ja sealt ei saa midagi liigutada kus siis saab äh, üldse midagi teha? Äh, see on siis kõigepealt nii-öelda äh, kogus ja teiseks reeglite, reeglite koha pealt. ja reeglid, kuidas siis need vahendid laiali jagatakse, on tõepoolest esmatähtsad Horisont kaks tuhat kakskümmend, nagu juba kolleegid ütlesid, on äärmiselt oluline just innovatsiooni teadusuuringute seisukohalt ja meie äh, väljakutseks ongi siis see, kuidas siis tagada piisavalt äh, vahendeid sellele ja panna paika äh, niisugused reeglid, mis siis annavad nii-öelda Euroopa lisandväärtust ja, ja edendaks Äh, innovatsiooni ettevõtetes, eriti just VKE-des. ja Euroopa äh, innovatsioon põhiliselt ju tulebki äh, VKE-dest, nii et esimene eelarvepoliitika mm, eesmärk ongi siis tegelikult toetada neid, kes on ettevõtlikud, kes on ettevõtjad, see ei ole esmajoones selline sotsiaalne äh, vahend aitab põhiliselt siis eh, toetada neid, kes väärtust loovad. ja eh, lisaks sellele siis ju nemad eh, loovad ka väärtust, mida saab siis kasutada sotsiaalvaldkonnas ja seetõttu on äh, väga äh, oluline siis äh, leida just piisavalt vahendeid erinevateks investeeringuteks, erinevatest investeeringuteks, siis on lisaks ka ELF, EFSI ja Junkeri kava. nii et me peaksime olema siin piisavalt äh, ambitsioonikad. nii et äh, töö, mm, kui me siis oma töös rajaneme nendel ähm, põhimõtetel, siis ma arvan, et meie koostöö kolleegidega osutub äh, ka edukaks. suur tänu, kolleeg, ettepanekute arvamuste eest. nüüd saab härra Rõõgart ALDE fraktsiooni nimel sõna. jah, suur tänu, mulle tundub, et palju on juba ära öeldud, mul ei ole siin mingeid uusi kommentaare, aga on selge, et äh, sellises pingelises eelarves on komisjon ja parlament püüdnud ikkagi selliseid eri äh, programme, erirahastamisvahendeid luua kõige olulisemates äh, küsimustes ja äh, ja võtta arvesse siin äh, liikmesriike, näiteks Horisont kakskümmend kakskümmend ju loodi nõnda FP üheksa ja ka Euroopa ühendamise äh, rahastu, lisaks ka muud tegevused, äh, näiteks kosmosetegevused, seal ei olnud piisavalt palju liikmesriike, kes osaleks, nii et saime siin just Euroopa tasandil tegutseda. ja liikmesriigid siis ka saavad siis niisuguste programmide puhul äh, äh, otsustada näiteks äh, Junckeri kava puhul siis seda garantiifondi rahastust siis leiti sellisel viisil ja mida raportöö ütles ja ka eelarvekomisjoni asepresident, see tähendab, et Äh, me ei tohiks lubada seda, et Euroopa eelarvet äh, vähendatakse seal tegelikult, kus äh, just on Euroopa tasandi tegevus väga oluline, sealhulgas siis teadusuuringutes ja seda rõhutati siin järjekordselt, et just ka produktiivsed investeeringud ehk siis teadus-arendustegevus, taristuinvesteeringud, energia, telekommunikatsioon ja nii edasi ja lisaks äh, sellele äh, võimekus ka siis äh, võtta midagi ette agentuuride mm, puhul. meil on väga palju mm, teha jäänud agentuuride puhul ja väga palju soove nendega seoses ja ma arvan, et kaks tuhat üheksateist eelarve kohta lõplik, lõpuks võiks veel öelda seda, et ähm, sellega on meil suurepärane võimalus näidata oma otsustavistust tulevase finantsraamistiku puhul. see tähendab seda, et Euroopa ähm, Parlament peab rõhutama, et äh, lisandväärtus tuleb just selle eelarve toel ja nii eelarve puhul kui ka finantsraamistiku mm, arutelude puhul siis tulevad komisjoni ettepanekud peatselt, meil on väga oluline just oma prioriteete äh, rõhutada. ja meil on oluline ka näidata seda, äh, millega me nõus ei ole näiteks need kompensatsioonimaksed siis äh, äh rände, tagasirände puhul äh, Türki. lisaks sellele siis peame omavahel ka arutama äh, seda, kas äh, kaitsefond siis teadusuuringute fond, kas see peaks olema siis FP üheksa raames või mitte aga tegelikult keegi nende programmide sisu üle ei aruta, nii et ma arvan, et need küsimused on kõik väga olulised, sest et äh, eelarvega saaks äh, tagada ähm, prioriteetide elluviimist seal, kus liikmesriigid üksikuna seda ei saavuta. ja teatud äh, juhtudel me ei aruta siin Euroopa poolt või vastu, vaid äh, siin on küsimus siis äh, tulevikus, tuleviku kindlustamises äh, või siis mitte. sest liikmesriigid saavad siis ikkagi arvestada kõigi nende vahenditega, mida siis meie komisjon ka eelarve raames siin kaitseb. aitäh! uh,. Thank you very much uh,. Invite... aitäh. ja teised kolleegid, kas te tahate sõna, härra Rüübik esimesena? ja, äh, aitäh. tänan ka kolleege minu määrates on otsustava tähtsusega see, et läbirääkimiste käigus nõukoguga me peame äh, äh, püstitama eelarve raskuspunktid ja üks on loomulikult see Horisont kakskümmend kakskümmend ja me oleme eh, suutnud tõestada, et kui me oleme valmis istuma varahommikuni välja ja olema piisavalt jäigad, siis me saame täiendavaid rahalisi vahendeid eh, selle programmi jaoks me peame selgelt ütlema, et me ei räägi mingitest sadadest miljonitest, seda on liiga vähe. sel korral me võiksime nõuda midagi enamat, näiteks ma arvan, et eh, meie miinimumnõu on kakssada viiskümmend miljardit. loomulikult on selge, et me peame hoolitsema ka kosme eest. seda enam, et eh, selle programmi kaudu loodavad äh, töökohad on otsustava tähtsusega. me peame selgelt oma toetuse välja ütlema, et me soovime Kosme rahaliste vahendite suurendamist, kui me räägime ametitest ja agentuuridest, siis me peaksime tõepoolest üle vaatama, kuidas on võimalik saavutada tulevikus sünergiaefekti kuidas agentuurid võiksid tulevikus senisest paremini koostööd teha, näiteks Inisa, Verek, selleks, et võiksid tekkida haldusplatvormid, ehm, mis aitaksid agentuuride tehnilist arengut ühiselt arendada ma olen seisukohalt, kui me vaatame Eurobaromeetrit, siis on näha, et Euroopa Liidu elanikud näevad, et kõige suurem kasu tõusetub teadusuuringute ja arengutegevustest. ma arvan, et see on erakordselt tugev argument, meie taga on elanikkonna toetus ja see tagab edasiarengut muuhulgas tervishoiu valdkonnas ja ma leian, et siin on vaja parlamendil hoida nõnda öelda jäika joont äh, selleks, et saavutada jätkuv toetus avalikkuse silmis. Francois Crustet. Francois Crustet, palun. ja suur tänu kui eelarvekomisjoni kolleege kuulata, siis ähm, see tekitab päris äh, muret, mulle tundub, et äh, nõukogu. Mm, äh, nõukogul on siin küll väga palju puudujääke, liikmesriigid nimelt soovivad äh, Euroopa Liidult äh, üha rohkem, samas ise midagi ei soovi anda. näiteks mina olen Kaitsefondi raporti, meil on siis viissada miljonit eurot kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, kõik on selle arvuga nõus, kuid Mm, parlament ja nõukogu ei ole nõus selles osas, kust need äh, rahavahendid äh, tulevad ja ma olin väga pettunud, kui eile siinsamas äh, ruumis kuulsin, kui härra Katainen, siis asepresident, ütles, et parlament peaks läbirääkimistes rohkem pingutama ja mina vastasin talle, et see jõupingutus peaks siiski tulema kahelt poolt, nõukogu ja parlamendi poolt on täiesti mõeldamatu, et äh, me läheksime äh, siis äh, praegu Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendite kallale või siis ITRE komisjoni pädevusvaldkondade kallale. nii et minu arvates on siiski vaja siin nüüd vastutus võtta, sellepärast et me oleme hetkel teelahkmel, siin on uus tehnoloogia kõikjale, kui me ei tee piisavaid jõupingutusi praegusel hetkel, siis eh, Euroopa Liit jääb lihtsalt eh, tagasörkijaks ja paarikümne aasta pärast eh, makstakse selle eest väga kõrget hinda seega ma leian, et me peame olema tõesti väga ühtsed, nagu öeldud, selles võitluses endastki mõista, läbirääkimistes eh, peavad eh, kõik oma panuse andma, kuid eh, nõukogu seisukohad, mida toetab ka komisjon, on täiesti vastuvõetamatud ja ma arvan, et siin me ei tohiks sugugi järele anda, aitäh! aitäh! nagu näete, härra raportöör me oleme siin kõik äh, ITRE komisjonis täiesti üksmeelel. tahaksin öelda, et me nüüd lõpetame aruteluga, aga no tundub, et rohkem sõnavõtjaid ei ole, sest et ITRE komisjoni vaatevinklist on kõik selge. ehk siis kuulaksime nüüd ka teie arvamust täna. jah, suur tänu, aitäh äh, kolleegidele. tõesti, nagu öeldud, eh, siin ei olnud midagi üllatavat, me peame olema parlamendis ühtsed, ehkki meil on siin erinevad komisjonid. mul on hea meel, nagu ma ka enne ütlesin, tõdeda, et teie komisjon on eh, hästi Mm, selles eelarve äh, arutelus esindatud härra Kaieri näol, kes äh, tegi seda tööd ka kaks aastat tagasi, aga härra Rubik, kellega juba aastaid no, äh, oleme osalenud lepitusmenetlustes. nii et jah, siis poliitilises mõttes võib öelda, et siin on tõesti öö, öö, veider, et härra Katainen äh, ütleb, et äh, parlament äh, peaks jõupingutusi tegema rohkem, samas peaks ta seda nõudma rohkem liikmesriikidelt, ehk siis me peaksime mm, jälgima ähm, rohkem seda siis, keda me tegelikult esindame, lisaks kodanikele kõik need majandussektorid ja nii edasi nii et eh, neil on nagu eh, tõelised nõudmised, mida nad meile eh, edastavad. nii et härra Rubik ütleb, et me ei nõua asju sellepärast, et me oleme seda ise otsustanud, vaid lihtsalt see tuleb ikka konkreetselt kodanike ja ettevõtjate poolt, nii et me peame lähtuma põhimõttest. ja mul on hea meel, et me oleme selles ka ühtsed et äh, uute äh, programmide äh, rahastus peab olema, tulema ka uutest vahenditest. meil on juba suur osa eelarvest, mis on assigneeritud, millest ei ole võimalik midagi ümber tõsta. ja viimaks, viimane asi Äh, natukene poliitilises äh, mõttes äh, sooviksin, et me ka oma riikides, oma valitsustega mm, veidi vaeva näeksime. et ühelt poolt on jah, nõukogu, aga tegelikult seal sees on ju äh, osalised äh, valitsused ja meil on oluline, et äh, meie valitsused ka oleksid nii-öelda meie kui parlamendi selja taga. nii et sellisel juhul siis saaks lepitusmenetluses ka nende positsiooni tugevdada. aitäh nende kokkuvõtvate tähelepanekute eest. väga oluline on see, et meil on siin selline sõbralik õhkkond äh, nii prioriteetide kui eelarve mõttes. head kolleegid, ma tuletan teile meelde, et menetlus on tegelikult väga keerukas nüüd. nüüd ähm, me oleme arutelu lõpetamas seoses kirjaga, mis saata äh, eelarvekomisjonile ITRE prioriteetide teemal kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarveks ja me saadame selle juuni alguses umbes, ehk siis no, kuu aja pärast või natuke kauema aja pärast. natuke aega pärast seda kirja on meil võimalik äh, esitada muudatusettepanekuid eelarveridade kohta ja nende muudatusettepanekute tähtaeg eelarvekomisjonis on kahekümnes juuni. ja hääletus tuleb kümnendal juulil eelarvekomisjonis, ütleb härra esimees ja parandab ennast, see on siiski ITRE hääletus kümnendal juulil. aga loomulikult äh, eelarveridadega tegeleb ka eelarvekomisjon. nüüd kolmas menetluse etapp, ITRE arvamus resolutsiooni kohta, mis puudutab äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet ja ka arvamuse projekti äh, kaalumine tuleb kümnendal juulil ITRE komisjonis, ehk siis see on seesama kuupäev, nagu ITRE hääletuse kuupäev seoses muudatusettepanekutega eelarveridade kohta. nüüd arvamuse kohta muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies september ja ITRE hääletus resolutsiooni teemal tuleb kahekümne neljandal septembril. ehk siis siin on kolm sellist paralleelset tegevust, kiri juuni alguses, siis muudatusettepanekud eelarve ridade suhtes, see on ka juunis, ja siis hääletus on juulis ja siis lõpuks ITRE arvamus, mida hääletatakse kahekümne neljandal septembril, aga aitäh, head eelarvekomisjoni kolleegid, et te tulite siia eh, meie arvamuse arutamiseks. aitäh teile! nii palju sellest päevakorrapunktist, edasi kolmeteistkümnes päevakorrapunkt. Euroopa Aatomienergiaühenduste teadus- ja koolitusprogramm, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont kahe tuhande kahekümneks, meie raportöör Rebecca Harms me räägime siis nüüd äh, raporti projektist mis puudutab olemasoleva Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi pikendamist, see programm on käinud alates aastast kaks tuhat neliteist. praegune komisjoni ettepanek on jätkata selle programmiga ja tagada see, et kogu seitsmeaastase perioodi jooksul tegevus igati toimiks ja see oleks koherentne. aga armas Rebecca, sul on nüüd võimalik sõna võtta. Thank you, Jasi! aitäh, Jasi! ma kõnelen saksa keeles. This topic especially um,. I am as your raporteur als ihr als ihre Berichterstatter. raportöörina olen ma, nagu te nägite ka minu äh, raporti projektis seda, et et äh, nende teadus- ja koolitusprogrammide raames on väga palju olulisi momente ja ma tahaksin sõnastada Eurotomi äh, tulevase programmi raskuskeskmed. me peame tingimata, peame teaduse ja koolitusprogrammide puhul arvestama, et meil on tegemist iganenud äh, reaktoritega ja meil on vaja nad dekomisjoneerida ja nende tegevus peatada. ma leian, et see, mis puudutab koolitust ja täiendkoolitust, siis meil on ka tegemist suurte väljakutsetega. Need, see kõik tuleneb asjaoludest, mida Euroopa Komisjon on ka juba välja toonud, siin on tegelikult äh, vaja mõelda väga pikaajalises perspektiivis, ka need riigid, kes on loobunud tuumaenergia kasutamisest, ka neil võtab veel kaua aega, enne kui nad suudavad eh, tuumaelektrijaamade tegevuse peatada. kui me räägime eh, tuumajäätmetest ja kasutatud tuumkütustest, siis on erakordselt oluline leida nendele lõplik ladustamiskoht. Äh, on Euroopa Liidu liikmesriike, kes kasutavad tuumaenergiat, äh, kasutavad, tegutsevad juba viimase viiekümne aasta jooksul, aga lõppladustamiskohti pole endiselt. Saksamaal otsustati, et hakkame nagu otsima seda kohta. Rootsis käivitati hiljuti äh, väga ambitsioonikas programm äh, selleks, et ladustamiskoht leida, kuid selle tegevuse peatas Rootsi kohus, kuivõrd tehniliste ideede teostamine ei olnud turvaline. jah, on riike, kes tõesti püüavad olukorda lahendada, kuid nad ei saa edasi mindud samas on teisi Euroopa Liidu liikmesriike, kes kasutavad tuumaenergiat, kes pole veel seieni tegelenud hetkegi lõppladustamiskohtade leidmisega ja on olemas Euroopa Liidu liikmesriike, kes ei kujuta üldse ettele ette, milline saab olema areng pärast seda, kui tuumaenergia kasutamisest loobutakse. selles mõttes on Euratromi teadusprogramm oluline elanikkonna turvalisuse seisukohalt. ja siinkohal peaksid teadusuuringud olema senisest intensiivsemad. siis ma leian, et eh, nii nukleiidide purustamise kui ka transmutatsiooni vallas ei ole me piisaval määral edasi jõudnud. me võiksime siin saavutada enam äh, kui me teadusuuringute vahendeid kesk-, kontsentreeritumalt kasutaksime. minu jaoks pole tuumasünteesi edendamise programm piisavalt tasemel, me ei ole siiani minu arvates tegelenud ei tuumasünteesi ega tuumalõhustumistehnoloogiaga vajalikul tasandil selleks on loomulikult oluline eh, termotuumaelektrijaama käivitamine või selle näidisprojekti kasutamine, kuid eh, tuumasünteesi eh, vallas edasiminekuks on vaja tõsiseid teadusuuringuid. üks on selge juba täna, need on väga kulukad uuringud, aga see ei anna vähimatki panust äh, meie eh, kliimakaitsele suunatud meetmetele, sest isegi eh, kõiki neid protsesse ja ka eraettevõtluse poolt toetades võime me eeldada teatud eh, edasiminekud aastast kaks tuhat viiskümmend alates. ja asjaomased eksperdid ei soovi ühegi ajalise kava suhtes enam midagi öelda, eriti puudutab see termotuuma elektrijaama käivitamist. ma leian, et Euratomi teadusprogramm peaks olema kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks oluline ja õiglaselt koostatud. pool liikmesriikidest ei ole kunagi seda energ-, tuumaenergiat kasutanud või on otsustanud aga tuumaenergiast loobuda ja sellepärast seisneb minu ettepanek selles, et selle programmi raskuspunktid mm, peaksid arvestama tegeliku olukorruga, olukorraga. selleks, et teadus Eh, programmide abil oleks võimalik eh, tuumajaamu dekomisjoneerida ja tuumajäätmete eh, lõppladustamisega toime tulla. aitäh ja nüüd variraportöörid Rahvapartei nimel härra Urutšev. aitäh, härra esimees soovin tänada raportööri proua Harmsi selle eest, et ta on oma arvamuses väga selgelt kirjeldanud tuumateadustegevuse äh, tulevikku, eriti on ta rääkinud tuumaohutusest ja äh, ta on rääkinud ka äh, tuumasünteesi tulevikust. tuletan teile meelde, et umbes pool puhtast madala CO2 heitmega elektrienergiast pärineb just tuumaelektrijaamadest äh, Euroopa Liidus. Euroopas on tuumajaamad, mis töötavad aastakümneid ja neid on võimalik, äh, sellega on võimalik jätkata kas nende eluaega pikendades või siis uusi tuumajaamu ehitades ja sellised projektid on ka mitmetes liikmesriikides olemas sellepärast ongi oluline jätkata teadustegevust eesmärgiga tagada tuumaenergia eh, ohutu ekspluateerimine, vähemalt sellisel tasemel nagu praegu, sest vastasel juhul ei suuda me tagada eh, piisavat ohutust lähtuvalt tuumaohutusdirektiivist. seega see ettepanek, et et ähm, uuringud piirduks ainult dekomisjoneerimise ohutusega, siis praeguses faasis on see tõtt-öelda vastuvõetamatu. Euratomi teadusuuringute programmi raames tehtavad tegevused tuumasünteesi vallas toimuvad peamiselt rahvusvaheliste lepingute ja rahvusvaheliste äh, algatuste raames, millesse pii-, millesse on kaasatud ka tehnoloogiliselt väga arenenud riigid ja see ei üllata, et ITER-projektiga on hiljuti avaldanud soovi Kanada liituda, sest ähm, tuumasüntees kui CO2 emissioonivaba energiaallikas inimkonna jaoks on midagi sellist, mida äh, saadavad mitmed tehnoloogilised äh, avastused ja natuke liiga vara on praeguses faasis hinnata tuumasünteesi äh, potentsiaali tulevikuks. ja ühtlasi Euratomi teadustegevuse programm ei saa olla selleks õiguslikuks dokumendiks, mille raames tuumasünteesi valdkonnas toimitakse, jah, ehkki Euroopa Liit on juhtiv partner. ma arvan, et komisjoni ettepanek jätkata teadustegevusega on igati põhjendatud, see vastab tuumasfääri ähm, tegelikele vajadustele ja vastab ka rahvusvahelistele kohustustele, mis on tuumasünteesi valdkonnas võetud, ehk siis seda peaks ilma suuremate muudatusettepanekuteta toetama. On... ja sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Budgetis. aitäh, härra esimees äh,, raportöör, ma tänan teid selle dokumendi eest ja ma austan teie arvamust, ma saan aru, et te olete vägagi tuumaenergia vastu. sotsiaaldemokraatide variraportöörina ma pean ütlema, et ma ei ole tema, teiega nõus, sest Ehm, määruse projektis räägitakse juba eksisteerivate teadustegevuste ja koolitustegevuste jätkamisest kaheks aastaks veel ja mulle tundub see väga loogilisena, kui me tahame tagada, et kõik oleks järjepidev ja kui me tahame, et programmiga ühele poole jõutaks. see programm ei ole ju kuidagi uus, see on aga väga oluline ja nagu äsja öeldi, siis sellel on kaks peamist eesmärki esiteks tahetakse tuumaohutust parendada, me tahame leida ohutuid alternatiive praegustele äh, jäätmete käitlemise süsteemidele ja ühtlasi me tahame edasi arendada ka tuumatehnoloogiat meditsiinivaldkonnas. teine oluline valdkond on tuumasüntees. me loodame, et tulevikus see tehnoloogia võimaldab meil toota piisavalt energiat ja tuumaenergiat äh, kasutavad ju äh, liikmesriigid, näiteks minu riigis, näiteks äh, minu riigis ostetakse energiat teistest riikidest ja see energia tegelikult pärineb sageli tuumaelektrijaamadest, me teame, et see on puhas ja see on ka kõige odavam. ma olen teiega ka nõus, et et tarvis on keskenduda tuumaohutusele, julgeolekule ja koordineerimist on vaja suurendada. ühtlasi tuleb tagada, et dekomisjoneerimine toimuks eh, ohutult. Leedus dekomisjoneerimise käigus me teame, et see protsess võtab meil kakskümmend aastat, sest et meil on vana Nõukogude Liidu reaktor ja see tekitab igasuguseid probleeme mistõttu ma usungi, et teadustegevus ja oma pingutuste ja mm, oskusteabe jagamine võib olla nendele riikidele väga kasulik, mis dekomisjoneerivad tuumaelektrijaamu. seega tuleb tagada, et see programm keskenduks tuumajäätmete käitlemise ohututele viisidele, aga ma ei saa küll teiega nõus olla selles küsimuses, et te tahate ettepanekust kustutada kõik ülejäänud olulised sätted, mis puudutavad tuumasünteesi kui energiatehnoloogiat. ITER projekt on oluline liikmesriikide jaoks ja meil on ka teatud kohustused selle projekti raames. ma usun, et ainult teadustegevus on see, millega saab tagada, et tuumasünteesist saadav energia saab kunagi olema ohutu energiaallikas ja et see aitab meil ka vastata oma energiavajadustega ja aitab meil ka energiajulgeolekut tagada. ma usun ka, et tuleb analüüsida uusi võimalikke ohutuid puhtaid energiatootmise viise, me ei saa sõltuda ainult taastuvenergiast. ehk siis me peame mõtlema oma rollile üleilmsel turul ja me peame mõtlema ka sellele, kuidas üleilmsel turul konkurentsivõimeliseks jääda. ehk siis sellepärast ma eeldan, et või ma isegi usun, et seda teadus- ja koolitustegevuse programmi on vaja ja mina ja sotsiaaldemokraadid toetavad komisjoni dokumenti. aitäh, hea kolleeg ja ALDE nimel saab sõna kolleeg Rike. jah, aitäh! suur tänu ka raportöörile tehtud töö eest kui me räägime eh, tuumaenergeetikast, siis eh, oleme siin nagu eh, religiooni valdkonna, valdkonda langemas, et mõned on poolt ja usuvad sellesse, teised on radikaalselt vastu ja siin on üsna äärmuslikud vastandlikud seisukohad. Endastki mõista, jah, on siin ühelt poolt siis äh, soov äh, kogu see valdkond äh, maha matta, mitte ainult tuumajäätmed, need on siis vastased ja teisalt siis pooldajatel väljendavad hoopis teistsuguseid seisukohti, märkasin, et et raportöör on siin rohkem nende mahamatjate leeris, kuid see kõik ei ole äh, Äh, väga nii-öelda tühine äh, teema, et meil on väga oluline jälgida, et aatomienergia äh, valdkonnas me ikkagi lahendame teatud hulk probleeme ja teeme seda konstruktiivselt ja mulle tundub, et see ei ole selle programmi eesmärk päriselt. programm iseenesest on äh, laialdasem äh, arengu äh, mõttes ja teadus- ja arendustegevuse mõttes ja, ja et leida ka vastuseid tekkinud küsimustele ja probleemidele. nii et meie äh, fraktsioon äh, toetab komisjoni ettepanekut ja me leiame, et äh, me peaksime jätkama nii, nagu me alustasime selle programmiga. komisjoni ettepanek äh, siis järgmiseks äh, kaheks äh, aastaks siis näeb ette erinevaid rahastusi kuni aastani kaks tuhat üheksateist ja, ja sealt hulgast me ka üht-teist toetame, kuid nüüd mõned märkused lisaks äh, esiteks, mis puudutab ähm, tuumaenergia ohtlikkust äh, inimtervisele, siis äh, märgiksin, et aatomienergia on väga vähe tegelikult äh, nii-öelda ohvreid kaasa toonud võrreldes muude energialiikidega. mina tulen ähm, ähm, kaevanduste piirkondades, näiteks Poolas äh, on äh, juba sadu ja sadu ohvreid iseenesest juba kaevandustegevuse käigus olnud, mitte nii-öelda kaudsematest ohvritest ma siin ei räägi, ja atomienergiat on just tutvustatud äh, ohutuma energialiigiga, kuid oht jah, muidugi kerkib esile nii-öelda teisel tasandil ja, ja siin siis jõuamegi sellise religioosse vastandumiseni jällegi. ja väga palju siin raportis tegelikult inimeste tervisest ka ei räägita. ja siin olekski asjakohane siis küsida, kuidas sellega on. mis puudutab siis diagnoosimist, siis see on võib-olla olulisem aspekt siin kui, kui ravi aga ähm, mina siiski äh, usun ähm, tuumasünteesi ja ma arvan, et me saame siin ka äh, kiiresti edasi liikuda, kui me vaatame üldiselt äh, suuri programme, teadusprogramme, siis äh, tegelikult on nendega üsna kiiresti edasi liigutud ja ma arvan, et aast-, ennast kaks tuhat viiskümmend saavutame me päris head häid tulemusi, mis äh, ähm, äh, puudutab siis termotuumasünteesi, siis siin on üle kahesaja neljakümne ähm, programmi, mis on siis maailmas käigus seoses uute reaktorite ehitamisega ja mm, võime siis äh, küsida, kas meie tõesti soovime kogu sellest protsessist äh, kõrvale jääda. minu meelest äh, eemaldume me siin reaalsusest ikka päris tõsiselt, nii et te nüüd näete, et meie fraktsiooni seisukoht on üsna lähedane komisjoni omale mm, ja me toetame äh, Äh, selle kava jätkumist ka pärast aastat kaks tuhat üheksateist, aga märkasin siin, et mainiti siis meeste-naiste äh, võrdõiguslikkust äh, seoses teadusuuringute valdkonnaga. tõsi on, et siin on veel palju ära teha. teadlaste ettevalmistus on äh, selles suhtes veel üsna ebavõrdne tõesti, aga asjad on ka paranemas. ja üks asi äh, ajas mind küll äh, segadusse. et millest me siin ikkagi räägime Äh, sest minu meelest on siin Heisenbergi äh, kindluspõhimõte, millest äh, peaks lähtuma, siin muidugi läheme juba kvantuuringute valdkonda ja seega antud programmi ulatusest eemale, aitäh! aitäh, hea kolleeg ja härra Selikiotis kõneleb proua Mattiase asemel, kes ei ole praegu kohal, mõlemad olete siiski kuuest ja teil on sõna ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Aitäh! sooviksin tänada Rebecca Harmsi selle raporti eest. kahjuks meie variraportöör ei viibi hetkel Brüsselis. ja Gue usub, et tuumaenergia kujutab endast suurt ohtu nii inimestele kui ka keskkonnale ja ühtlasi me usume, et teadustegevust peab ka sellest lähtuvalt eh, kohandama, et suund tuleb võtta ikkagi ohutusele. ma ei usu, et meie teadustegevus peaks olema suunatud olemasolevate rak-, reaktorite ja tuumaelektrijaamade säilitamisele. ma ei usu, et me peaks märkimisväärselt investeerima ka tuumasünteesi, sealhulgas ITER projekti ja usun, et sellest olenemata on võimalik siiski rahastada teadustegevust ja innovatsiooni, mille eesmärk on pigem seista rahvatervise ja keskkonna eest. aitäh kuue nimel sõna võtmast ja nüüd äh, proua Le Chevalier kõneleb proua Kappeli asemel. jah, aitäh. oma äh, esimeses äh, sõnavõtus, kui me seda arutasime, siis ma toetasin äh, komisjoni ettepanekut, kes käsitleb siis tuumaenergeetikat kui kasulist, kasulikku energeetika äh, vormi siis äh, CO2 heitmete vähenemiseks ja ma, ma ootasin, et te äh, ei, ei jää mitte sellise dogmaatilise positsiooni juurde, vaid siiski püüate leida tõelist äh, Äh, kompromissi, kuid kahjuks äh, teie raportit lugedes ei näe ma, et te oleksite võtnud arvesse fraktsioonide ja liikmesriikide eri, äh, eri seisukohti. meie väljendame siiski seisukohta, mis ei poolda eh, tuumaenergeetikat ja eh, Euratom, eh, kui siis tuumaenergiast väljumise süsteemi, siis Prantsusmaal tegelikult seitsekümmend protsenti energiast tuleb tuumajaamadest ja ehitatakse ka uut reaktorit, nüüd mis puudutab dekomissioneerimist ja ka äh, tuumajäätmete äh, kõrvaldamist, siis need muidugi on öö, äh, olulised, kuid sellega ei tohiks siis kaasas käia termotuuma sünteesi edendamine jällegi, nii et öö, kui me soovime siiski olla sõltumatud energia mõttes ja jõuda vähese Äh, süsinikuheitega majanduseni, siis me peame äh, rohkem jõupingutusi tegema. ja kui ITER-it otse ei, sellest programmist ei rahastata, siis meie ähm, ähm, toetaksime äh, uuesti siis teadusuuringuid tuumasünteesi vallas nii et see peaks olema siiski faktor üks, mis ühendab Euroopa Ähm, ettevõtteid äh, ja riike. lisaks sellele oleks meil tarvis jätkusuutlikke ähm, finantseeringuid äh, tulevikku silmas äh, pidades ja ma arvan, et see on praegu hädavajalik ja lõpuks tahaksime toetada äh, teid selles osas, ähm, mida te ütlete siis äh, võimalike terrori, võimaliku terroriohu kohta, me toetame teie seisukohti igati ja me loodame, et see lihtsalt ei jää ainult äh, üheks lauseks põhjenduspunktides, aitäh! aitäh nende märkuste eest NF-i nimel proua Krastet, palun. suur tänu kolleege kuulates näib, et raportööri töö ei saa olema lihtsalt killast. ka mina leian, et komisjoni ettepanek jätkata kaks aastat veel Eurotomi ähm, programmi rahastamist on suurepärane äh, idee ja ma meenutaksin, nagu ka kolleegid siin tegid, et äh, Ehm, tuumaenergia on äärmiselt oluline, see on süsinikuvaba ja me ei tohiks äh, siin silmi sulgeda äh, selles äh, väites, et meil ei ole üldse enam ka tervise, tervishoiu valdkonnas seda tarvis, nii et me peame siiski teadusuuringuid jätkama ja meil on tarvis jätkusuutlikkust ja ka seda just teadusuuringuid silmas pidades. erinevalt raportöörist leian mina, et eh, selle programmi signeeringute vähendamine ei ole vastuvõetav, kuna see on juba ette nähtud kuni siis aastani kaks tuhat, alates aastast kaks tuhat neliteist, endastki mõista, me äh, võime äh, jätkata äh, jäätmete ohutustamise alast tööd ja nii edasi, kuid sellest programmist peab olema kogu teadusvaldkonnale kasu ja innovatsiooni mõttes samuti. me peame siiski säilitama oma liidripositsiooni ja öö, peame jätkama ka uute öö, reaktorite väljatöötamist. ja ei ole tõsi, et viiekümne aasta pärast termotuumasünteesi enam ei ole. kui me vaatame seda, mida viiskümmend aastat tagasi näiteks teadlased ütlesid, siis nad ei kujutanud üldse ette näiteks Äh, tehisintellekti, aga ka muid äh, küsimusi, mis, mis meid nüüd siin igapäevaselt äh, siin komisjonis töös hoiavad, nii et ma arvan, et me peame siiski tulevisi, tulevasi põlvkondi silmas pidades siin kõike seda ette valmistama ja toetama sealhulgas ka siis Euratomi teadustegevust. aitäh, proua Krõstet! ja proua Moodi! Thank you uh.... aitäh ja aitäh ka raportöörile. tegemist on ühe haruldase juhtumiga, kui ma leian, et ma olen äh, raportööriga eriarvamusel. ja tõtt-öelda ma olen nõus vist kõigi või peaaegu kõigi eelkõnelejatega selles mõttes, et äh, komisjoni ettepanek tulevikkusse tuleb teatud viisil suhtuda, nimelt seda tuleb üldiselt toetada. loomulikult tuumajäätmed ja dekomisjoneerimine ja intensiivne töö nendes valdkondades on oluline, aga tegemist on juba osaga ettepanekust, mida praegu arutame küll aga selles tekstis on palju enamatki, mida on võimalik paremaks muuta, aga suund peaks olema teistsugune kui see, mille raportöör on välja käinud. tekst puudutab teadustegevust, koolitustegevust, tööd seoses madala süsinikuheitmetega energiaallikate puhul, siin räägitakse ka inimese, inimeste tervisest, teadus, personali liikuvusest ja seda kõike tuleb edasi arendada. nüüd ITER ITER on üleilmne projekt ja Euroopa Liit peaks olema uhke, et ta on siin juhtrollis. ning projekt pakub juba praegu uusi tehnoloogiaid ning tehnoloogilisi arenguid nii materjalide eh, kui ka eh, kaugkäitlemise valdkonnas. ehk siis oluline on, et me jätkaksime selle projekti toetamist ja sellesse investeerimist on ka mõned äh, täiendavad märkused veel, esiteks oluline on see, et tegemist peaks olema jätkatava projektiga äh, ka Ühendkuningriigi vaatevinklist ja üks minu muudatusettepanekutest hakkab puudutama toetuskõlblikkuse kriteeriume äh, seoses selle tööprogrammi pikendamisega. ja lõpetuseks väljendan ka äh, ALDE kolleegi seisukohta äh, seoses sooküsimustega, ma ütleksin, et äh, sooteemad peavad alati olema ähm, tähelepanu all ja naiste rolli teadustegevuses tuleb alati toetada. aga ma olen nõus suure osaga eelkõnelejatest, et muudatusettepanekud peavad minema muus suunas kui selles, mille välja on käinud raportöör, aitäh uh,! aitäh! ma vaatan, kas äh, härra Henkel tahab midagi lisada. tõtt-öelda te olete ju ka variraportööri rollis. härra Henkel, jah, vabandust, ma ei saanud siin varem kohal olla, sest mul oli välisminister külas. head kolleegid, meie ITRE raportöör proua Harms on võtnud komisjoni eh, dokumendi ja ma arvan, et teised on ka nõus, et nad on selle pööranud, eh, proua Harms on selle pööranud teise suunda. ta räägib kogu aeg dekomisjoneerimisest oma raportis ja ma näen seda tõesti paljudes muudatusettepanekutes. paljudes punktides pakub proua Harms välja selliste sõnastuste kustutamise, mis rõhutab tuumaenergia ja tuumaalase teadustegevuse rolli Euroopa majanduse dekarboniseerimisel. ma arvan, et oluline on ikkagi see, et liikmesriigid võivad otsustada seda, missuguseid energiaallikaid nad tahavad kasutada ja parim oleks see, kui me ei hakka nii-öelda Saksamaa lahendust peale suruma nendele riikidele, kel on oma energiaallikate suhtes äh, siiski suveräänsus olemas. Saksa lahenduse kohta ma pean ütlema, et äh, või peaks pigem ütlema saksa keelt kõnelevate riikide lahendused, ehk siis Austria, Saksamaa ja Šveits, äh, ma saan aru, ei ole ühtegi riiki, mis tahab täielikult sõltuda tuumaenergiast, aga meie ülesanne peaks olema äh, leida õige energiaallikate komplekt kõige kulutõhusamate ja kõige kestlikumate lahenduste tagamiseks. ja nüüd see, et rahastust vähendada tuumaalase teadustegevuse puhul, see mõjutaks negatiivselt Euroopa Liidu juhtrolli tuumatehnoloogia valdkonnas ja see vähendab ka tulevaste eh, teaduslike läbimurrete tõenäosust, ühtlasi see takistaks ka Euroopa Liidu äh, võimalusi arendada välja neid vahendeid, mis tagaksid tuumaohutuse ja tuumaenergia puhtuse. kui me tahame olla majanduslik vedur, siis me peame keskenduma ikkagi kõikidele energeetika valdkondadele ja me peame olema suutlikud maailma juhtmajandustega ja teadusasutustega konkureerima. ja kui me seda ei tee, siis võib-olla Venemaa või näiteks äh, Hiina täidab selle vaakumi, mille me endast maha jätame. ja küsimus, kas me tahame jätta sellise vaakumi? tahaksin ka rõhutada, et mul on väga südamelähedane et jätkaksime koostööd Ühendkuningriigiga äh, teadustegevuse valdkonnas pärast Brexitit. ma olen juba paar korda öelnud siinsamas saalis, ITRE komisjonis, parlamendis üldiselt, et Brexit on kolossaalne viga, sellest kaotavad kõik, sellest kaotab nii Ühendkuningriik kui ka Euroopa Liit. ja ma leian, et me peaksime võtma arvesse seda, et Ühendkuningriigi valitsus on nõus rahaliselt panustama meie teaduskoostöö jätkumisse. ma olen kohtunud viieteist erineva Briti ülikooli esindajatega ja mulle tundub, et nad kõik on nõus mu seisukohaga, et me peame tagama igasuguste teadusprojektide jätkamise selles valdkonnas ja seda ka pärast Brexitit praegu teeb see mulle muret, sest äh, olemasolevad ettepanekud ei käsitle Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi koostööd programmis aastateks kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend, ehk siis mina pakun välja muudatusettepanekuid äh, just selle valdkonna kontekstis, mis on mu meelest väga oluline. aitäh, hea kolleeg! kui tohin, siis komisjoni nimel võtaks sõna proua Botel, mis, kes esindab eh, RTD peadirektoraati. aitäh ja tere hommikust kõigile! komisjon tervitab selle arvamuse projekti eh, kommentaari, et programm võib parendada tuumaohutust ja kiirguskaitset. komisjon täheldab ka seda, et üldiselt toetatakse Euratomi programmi toetamist aastateks kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend ja et seda äh, rõhutati viimasel ITRE koosolekul juba märtsis ja nägin ka seda siin täna hommikul. selge on see, et konsensus pärast Fukushima sündmusi on nüüd ka kajastunud kahes Euratomi programmis mõlemas programmis, mis võeti vastu pärast Fukushima katastroofi aastal kaks tuhat üksteist. nüüd programm aastateks kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend säilitab rõhuasetuse tuumaohutusel, tuumajulgeolekul ja selle äh, reguleerimise ala, selle eesmärgid ja reeglid on samad nagu varem sellepärast tuumaohutuse alase teadustegevuse puhul komisjon pakub välja, et peaks jätkama täpselt samade prioriteetide toetamist. nüüd tuumasüntees, siin äh, rahaline toetus äh, selles valdkonnas tuleneb Euroopa tuumasünteesi tegevuskavast ja seega tuleb sellega teatud põhjustel jätkata. esiteks, Euroopa tuleb ette valmistada ITER-i ähm, ekspluateerimisest, teiseks, tagada maksimaalne tootlus Euroopa investeeringutele selles keerukas valdkonnas ja tagada ka see, et Euroopa Liit on teaduse, innovatsiooni juhtrollis kolmandaks, see aitab Euroopat hoida õigel rajal äh, sellise demo tuumajaama, tuumasünteesijaama loomisel, me ei tea kunagi, kas tuumasünteesist saab eh, meie jaoks mõeldav energiaallikas, aga meie kohustus tulevaste põlvkondade ees on uurida teaduslikult, kas termotuumasünteesist on võimalik saada elektrit. ja kui me praegu lõpetame selles valdkonnas tegevuse, siis see võib tulevikus ohustada meie eh, süsinikuvaba elektrienergia saamise võimalusi aitäh komisjonile. Not an easy ei ole ju lihtne ülesanne. Äh, ma vaatan, nagu proua Krostet ütles, siis meie raportööril läheb päris keerukaks. mida te arvate sellest? Äh? <laughs> proua Harms, nagu te teate, mulle tegelikult väljakutsed meeldivad. kõigepealt äh, esimene raport, mida ma vastutasin assistendina Euroopa Parlamendis, oligi ITER. see nägi ette termotuumasünteesi kommertskasutamise võimalusi aastatuhande vahetusel, hiljemalt aastaks kaks tuhat viis. ja see, kui me siin räägime usust, mõned kolleegid, kes sellest praegu räägivad, siis nad peaksid tõesti mõtlema sellele, kuidas see tiif, sügav usk, sügav usk äh, kõikidesse nendesse kommertskasutuse võimalustesse on vähemalt sellest saadik, kui mina olin äh, assistent siin kõrges kojas, nihkunud küll äh, kaugesse tulevikku ja kui eh, Euroopa eh, arvab, et täna tuleks kommertskasutuseks ette valmistama, et see, eh, siis sel juhul ei ole selles üldse midagi aru saadud. selle termotuumasünteesi energeetika edendamine on üks kõige kallimaid, kulu, kulukamaid projekte. kui me räägime ITER-ist, siis me peaksime tegelikult äh, rõhutama, et alusuuringute tasandilt äh, eemaldati ITER-i projekt liiga vara. enamik äh, selle komisjoni liikmed ei ole teavitanud ennast teadlaste seisukohtadest ja ei ole neid teadlaste seisukohti ise lugenud, sest nad on äh, olnud sunnitud olema aastakümneid poliitika ja poliitikute surve all. kui me räägime tuumaohutusest ja loomulikult te võite rõhutada, et me tahame selle ohutuse vallas paljudki saavutada, kuid ma tahaksin teile meenutada, et neil ei ole Euroopa Liidus ohutusstandardeid, mis vastaksid tänase päeva nõudele. me püüdsime neid tuumaohutusnõudeid üle Euroopa Liiduliselt saavutada, aga sellest ei kukkunud midagi välja. teaduses oleme palju kaugemale jõudnud kui äh, rakenduse osas ja muuhulgas ka ohutuse tagamise vallas ma arvan, et pigem peaks arutama seda, kuidas äh, soovitada ohutusnõuded ja saavutada neile poliitiline tugi. kui me räägime nüüd äh, äh, dekomissioneerimisest ja tuumajäätmetest, siis ma pean ausalt tunnistama, et mina ei ole neid kahte mõistet nagu sugugi välja mõelnud kui te oleksite asjaga tuttav, siis te teaksite, kui keeruline see protsess see on. mitte ainult selles mõttes, kui raske on langetada otsus tuumaenergiast loobuda, Saksamaal oli sellega tegelikult väga lihtne, aga mida me teeme kõigi nende rajatistega ja Prantsusmaal oli tegemist olukorraga, mis näitas, et ollakse teatud tingimustel valmis iganenud tuumajaamu ähm, välja lülitama, kuid äh, lähtudes äh, äh, sellest, et neid hallanud ettevõte läks pankrotti, puuduvad üldse igasugused piisavad rahalised vahendid selle protsessi elluviimiseks ja loomulikult tekib siis küsimus, kes sellise hädamajanduse Äh, tagajärgi äh, peaks likvideerima ja siis äh, sinna kõrvale loosung, et vanad tuumaelektrijaamad tuleks vähemalt sellepärast juba välja lülitama, et niimoodi raha teenida, et tulevikus täiend-, uuemaid tuumajaamu dekomisjoneerida, härra Henkel. Teie mõttekäik siin on küll äh, väga kandiline ja e, on seotud teatud määral e, ka kõikide nende usu ja võimaluste küsimustega ja mitte niivõrd faktoloogia ja arvudega. kui ma hakkasin seda raportit koostama, siis ma teadsin, et siin kõrges kojas on ka e, teisi seisukohti ja lähenemisviise ja ja nüüd siis variraportööridega vaatame, kuidas me võime leida kompromisse ja kas nad on leitavad. aitäh, proua Harms ja tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues aprill pärastlõunat, ülehomme ja hääletus ITRES juulis, täiskogul septembris. head kolleegid, daamid ja härrad, ma saan aru, et et äh, me kohtume kell üks kolmkümmend. ja see puudutab siis Energialiidu parlamendi vahelist foorumit. taaskord kutsun teid sinna koosolekule, kus me kohtume üheksa liikmesriigiga, kes on meie äh, kontinendi idapoolses osas ja ma vaatan, et proua Harms soovib veel sõna. ma pean vabandama, et ma ei saa sinna kohtumisele tulla, ehkki ma arvan, et see on väga oluline äh, koosolek, ehk sest seal on Ida-Euroopa kolleegid kohal. et ma pean lendama Kiievisse, sest tegemist on Tšernobõli kolmekümne teise nii-öelda aastapäevaga, ehk siis äh, võib-olla see kommentaar sobib ka meie ähm, arutelu äh, jätkuks. härra esimees, jah, selge ja siis kell üks toimub koosolek ja väike lõunasöök äh, idapartneritega ja ITRE jätkab kell kaks kolmkümmend. Oh,